juulit, kaheteistkümnendat juulit vastavalt kodukorrale õigusasjade komisjon. kõnelejal pole mikrofoni. Sono comunicazioni comunque nel corso della sua riunione. oma kaheteistkümnendal juulil õigusasjade komisjon eh, vastavalt kodukorrale eh, vaadanud üle Ehm, kahekümnenda septembri seitsmekümne kuuenda aasta õigusakti kokkukõlavuse eh, Prantsuse peaministri poolt eh, antud mandaadile Arnaud Danjanile eh, nimelt koostab ta strateegilise ülevaate riigi kaitse- ja julgeolekusüsteemide kohta ning otsustas, et